El señor presidente. Buenos días, amigas y amigos. tere hommikust, kallid kolleegid. me jätkame täiskogu osaistungjärguga esimene päevakorra punkt on meie kolleegi Vailo Kalfini raport Euroopa Liidu tagatise andmine Euroopa Investeerimispangale Euroopa Liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks. ja sõna saab kõigepealt härra raportöör Ivailo Kalfin, palun. Te teate, härra Kalfin, et teil on neli minutit selleks, et arutelu sisse juhatada, kokku on teil kuus minutit, aga kaks minutit saate arutelu lõpus. kui te nüüd kohe soovite rääkida kuus minutit, siis arutelu lõpus ei ole teil võimalik arutelu kokku võtta. Mr President, ladies and gentlemen, dear colleagues the... president, daamid ja härrad e, e- Euroopa Investeerimispanga praegune volituste mandaat tegevuseks väljaspool Euroopa Liitu äh, lõpeb kehtivuse oktoobri lõpus. Euroopa Parlament ja komisjon peab kokku leppima selle mandaadi pikendamist pärast seda kehtivusele Äh, parlamendis on arutatud seda küsimus juba mitu kuud. me oleme selle jaoks kuulanud paljud ideid ja ära kuulanud ka sidusrühmade seisukohad. meil on olnud tosin kohtumist nii parlamendis kui ka väljaspool parlamendi ja ka poliitilised fraktsioonid, kes töötasid teksti kallal. ja see on nüüd see koht, kus ma tahaksin tänada oma kolleege fraktsioonidest ja administratsioonidest, sest nad tegid äärmiselt professionaalselt tööd ja üritasid saavutada laiapõhjalise konsensuse Euroopa Investeerimispanga mandaadi küsimuses, küsimuses, et äh, tõeliselt kaasa aidata Euroopa Liidu eesmärkide saavutamisel. ma tänan EIB-d ja komisjoni ja nõukogu äh, toetuse ja nõuannete eest, mis olid väga väärtuslikud meie töös nüüd meil on otsuse äh, projekt, mida parlament peaks äh, hääletama, äh, mis annab parema tegevuse kooskõlastamise EIP ja teiste Euroopa Liidu organite vahel sidusrühmadega parema seire ja aruandlussüsteemi loomiseks, suurema läbipaistvuse saavutamiseks ja mõjuhinnangute andmiseks selle otsusega me hakkame välja töötama nõukoguga koos ühisseisukohtad see otsuse projekt on väga väärtuslikuks aluseks EIB-le, mis on investeerimispank, üks olulisi finantsasutusi Euroopa Liidus. samal ajal äh, Euroopa Investeerimispank peaks andma suurema panuse ühenduse eesmärkide saavutamise läbi oma konkreetsete vahendite Äh, välja pakutud muudatused lähtuvad kogutud kogemustel ja arusaamal, et EIB äh, äh, maine kui kõrgetasemeline investeerimispanga maine ei tohi saada ohtu. parlament pakub välja suurema koos kõla välisteenistuse ja panga vahel Euroopa Liidu väliseesmärkide saavutamiseks. EIB peab äh, Äh, välja töötama arengukoostöö ja keskkonnamuutuste parameetrid ja kaudselt aitama kaasa ka vaesuse vähendamisele ja kliimamuutuste leevendamisele arenguriikides ning aktiveerima ja ergutama VKE-de ja kohalike kogukondade arengut äh, seire- ja aruandesüsteemid äh, tagavad suurema läbipaistvuse, parema juurdepääsu teabele ja suuremad võimalused sidusrühmadele avaldada omapoolset arvamust juba projektide algetappidel kahesaja, kahe miljardi euro suurune lisavolitus äh, äh, eraldatakse ka keskkonnale, keskkonnaga seotud projektidele. see peaks kaasa aitama Euroopa Liidu jõupingutustele partnerriikides äh, paremini ellu viia kliimamuutustega seotud projekte. loodetavasti see uus vahend loob stiimuleid ka potentsiaalsete abikõlbvatele liikidele kaasa aidatud kliima eesmärkide saavutamisele parlament on teinud ettepanekuga suurendada Euroopa Liidu tagatise ülemmäära. tundub esmapilgul, et tegemist on raske otsusega, kuna see on väga delikaatne küsimus liikmesmärgi, liikmesriigi. igasuguse ülemmäära suurendamine tähendab üheksa protsendist sissemaksete suuremus, suurenemist tagatisfondi, kuid samal ajal see annab suurema finantsvõimenduse ja suuremad võimalused Euroopa Liidu välisprojektide rahandamiseks äh,. Äh, välja pakutud äh, ülemäära suurem, mis on üks koma seitse miljardit eurot ja see annab pangale võimaluse aktiviseerida oma tegevust äh, kandidaatriikides ja eriti Vahemere piirkonnas viimastel aastatel on rahastamistegevus äh, muutunud intensiivsemaks ja seetõttu Euroopa Liit peaks suurendama ka oma panust Lääne-Balkani ja Aafrika riikides, eriti käesoleval ajal see ei too kaasa suuri kulutusi, kuid kasu Euroopa Liidu eesmärkide saavutamist selles piirkonnas on äärmiselt suur. me palume, et EIB suurendab oma võimekust arengu, keskkonna ja inimressursi aspektide hindamist ja aruandlust. See peab pöörduma ka laenude andjate poole, et nad arvestaksid kohalike asutuste ja sidusrühmade vajadusi ja äh, selleks äh, tuleb samuti rakendada meetmed, et raha ei tuleks äh, offshore finantskeskustes paiknenud finantsvahenditest, mis võiks kaasa tuua maksudest kõrvalehoidmine. moodustatakse ka töörühm, mis uurub arengukoostöö rahastamist Euroopa Liidu poolt ja liikmesriikide poolt selleks, et suurendada Euroopa nähtavust ja mainet kui suurema arengukoostöö abiandja maailmas Eh, suur tänu ja nüüd komisjoni nimel saab sõna volinik Kallas, palun. president, honorable members. president, lugupeetud saadikud, ma sooviksin kõigepealt öelda suur aitäh raportöör Kalfile ja teistele saadikutele väga konstruktiivse lähenemise eest sellesse ettepanekusse. ma usun, et parlament on nüüd valmis saanud balansee-, tasakaalustatud aruande, mis peegeldab tulevaid aru, tulevaid läbirääkimisi komisjoni ja nõukoguga. möödunud aastal ilmus ettepanek, möödunud ettepaneku parandamiseks pärast vahehindamist, mis on toimunud. praegu on äärmiselt õige hetk otsuste vastuvõtmiseks, et EIB saaks kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ellu viia oma välistegevust ja samas on vaja tal ka mandaati, mis kindlustaks, et Euroopa Investeerimispanga tegevus väljaspool Euroopa Liitu oleks järjest rohkem vastavuses Euroopa Liidu äh, prioriteetidega, näiteks kliimamuudatuste osas mitmed muudatusettepanekud, mis on esitatud, on äh, komisjoni jaoks vastuvõetavad, näiteks äh, parendada EIB tegevuse mm, arengu aspekti, edasi piirkondlikud ülempiirid. nii on võimalik EIB-l jätkata mõistlikku äh, tegevust teatud piirkondades. see oleks ka väga oluline selleks, et Ähm, saaks EIB äh, demokraatlikus üleminekuprotsessis toetada Tuneesiat ja Egiptust ja samuti on üles kutsutud suuremale läbipaistvusele. mis puudutab muid muudatusettepanekuid, siis nende osas on vaja veel triloogina äh, täiendavaid läbirääkimisi, muuhulgas näiteks abikõlbulikkust piirata ähm, nendele riikidele, kes ei ole võtnud endale kohustusi eh, kliimamuudatuse osas. teiseks, eh, operational guidelines sellepärast et see ei vasta komisjoni esialgsele ettepanekule ja lõpetuseks veel on problemaatilised mõned muudatusettepanekud, mis puudutavad pikema perspektiivi öö, äh, küsimusi, näiteks Euroopa Liidu arengukoostöö platvorm ning öö, äh, koostöö finantseerimine. Need ei ole väga rangelt seotud selle käesoleva mandaadi elluviimisega, me peaksime väga ettevaatlikud olema, need asjad nimelt võivad otsustamise vastuvõtmist viivitada ja, ja võivad tekitada väga pikale veninud läbirääkimisi. kolmepoolne see, et läbirääkimised institutsioonide vahel käivituvad vastavalt sellele raportile, mis täna saab vastu võetud, tähtis on siiski Ehm, et otsus saaks vastu võetud oktoobriks kaks tuhat üksteist, vastasel juhul EIB eh, välistegevus katkeb selle kuupäeva järel. suur tänu, härra volinik. ja nüüd Välisasjade Komisjoni nimel saab kaheks pooleks minutiks sõna härra Peio, palun. suur tänu, härra president. mina tahaksin kõigepealt tänada meie kolleegi härra Kalfinit selle suurepärase töö eest, mida me üheskoos tegime ja mina tahaksin Välisasjade Komisjoni nimel tänada ka proua Haudalat ja härra Lambsdorfi koostöö eest. tuleksin kõigepealt selle ettepaneku ja raporti positiivse punktide juurde. ta, härra Kalfin ise tõi ka väga hästi välja kõik need muutused mandaadi osas äh,, selles osas, et äh, lähtutakse arengust, keskkonnast, inimõigustest kinnipidamisest ja et abi suunatakse just nendele riikidele, kus seda on kõige rohkem vaja. kõikides nendes punktides on parlament ühel nõul ja nendel rasketel läbirääkimistel nõukoguga peab ka parlament jääma ühele nõule on siiski kaks puudust. mul on väga kahju, et Välisasjade komisjonil on nüüd välja töötatud kompromiss, mille kohaselt äh, on ette nähtud vajadus juba praegu rääkida ülempiirist pärast kahe tuhande neljateistkümnendat aastat ja sotsiaaldemokraadid otsustasid sellepärast, et äh, kõikide raportööride nõusolekul nad teevad veel muudatusettepanekuid äh, selles valdkonnas. siis on veel üks tähtis punkt, millele ma tahaksin tähelepanu juhtida. sellest on juba aastaid räägitud. kui Berliini müür langes, siis Euroopa Liit laienes ma tean, et mõned kahtlevad selle sündmuse tähtsuses, aga see oli siiski tähtis ja Euroopa Investeerimispank loodigi ju tegelikult selleks, et demokraatiat kogu Euroopas levitada. Euroopa Investeerimispank on nüüd olnud esimene rahastaja, mis investeerib Vahemere lõunakaldale ja praegusel hetkel kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ei ole tegelikult seda piirkonda programmi sisse arvestatud ja see tähendab seda, et meil võib lähitulevikus sellega tekkida probleeme. parlament on vastu võtnud juba ühe otsuse, selleks on Vahemere Liit ja seda mainitakse ka härra Kalfini raportis ja sellest räägitakse ka täna. ja tähtis on just luua Euroopa Vahemere Pank just kesk- ja pikaajalisteks investeeringuteks, mis oleks väga hea pragmaatiline äh, lähenemine näidab, et Euroopa Liit tõesti toetab demokraatlikke püüdlusi Vahemere lääne, eh, lõunakaldal. mul oleks väga hea meel, kui seda programmi tõsiselt võetakse ja järgnevatel kuudel loodakse alused nimetatud panga loomiseks. suur tänu ja nüüd kaks pool minutit härra Tais Berman Arengukomisjoni nimel. suur tänu, härra president. kiire majanduskasv arenguriikides läheb väga paljudest inimestest mööda. isegi Aafrika riikides on majanduskasv kahekohaline, seda on väga hästi näha näiteks Addis Abebas, samal ajal aga maapiirkonnades inimesed muutuvad järjest vaesemaks. Neil on puudu isegi toiduainetest, rääkimata pangateenustest, finantsteenustest ja tavaliselt äh, põllupidajaid ja naisi ei usaldata. seepärast on Euroopa Investeerimispangal ka väga suur töö sealses piirkonnas ära teha. pank ei oleks siis enam mitte vastutav ainult taristu projektide toetamiseks, Euroopa Liidu projektide toetamiseks, jah, otse loomulikult tuleb ka nende projektidega jätkata, aga tuleb pidada läbirääkimisi kohalike inimestega, ja mõelda, millised on veel vajalikud projektid. ja peale selle tuleb võidelda maksuparadiiside vastu. uus selle programmi puhul ongi just see, et pank pöördub lihtrahva poole, põllupidajate poole ja rahastada on võimalik äh, neid väikeseid projekte mikropankade, mikrolaenude kaudu Euroopa Investeerimispangale tuleb anda ka piisavalt mänguruumi ja personali selleks, et ta saaks oma töö selles valdkonnas paremini üles ehitada. Euroopa Investeerimispank on arengumeetmete ümbervaatamisel väga tähtsaks instrumendiks ja meil tuleb tõesti vaadata kõik arenguabi instrumendid ka üle ja kaasata sinna Euroopa Investeerimispank ja tänan ka kõiki raportööre. suur tänu ja nüüd Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjoni nimel saab üheks minutiks sõna Ölov Tatmov, palun. Need professionaalsed pankurid, kes juhivad EIB tegevust, on lähtunud mõistliku finantskultuuri põhimõtetest. laen on antud ja tagatisi antud usaldusväärsuse põhjal. ja sel põhjusel Euroopa Investeerimispangal on väga vähe halbu laenu aga selle raporti eesmärk on lahjendada seda professionaalset Euroopa Investeerimispanga tegevuskultuuri ning laiendada tema volitusi, et hõlmata terve rida poliitilisi eesmärke ja volinik ütles seda selgelt äh, kommertstegevuse kriteeriumite lõdvendamine, millest pank on oma tegevuses siiani juhindunud, toob paratamatult kaasa selle, et tagatisi hakatakse sisse nõudma. see aga tähendab kulutusi maksumaksjale ja ma pean jälle esitama küsimuse, kas niigi raskes olukorras olevad Euroopa ja Ühendkuningriigi maksumaksjad tõesti soovivad, et nende raha hakatakse kasutama selleks, et edendada puhtalt poliitilisi eesmärke väljaspool Euroopa Liitu no? Veo... suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd kahjuks ei näe ma temast Deutsche siin kojas, ta oleks pidanud eelarve kontrolli komisjoni nimel sõna võtma. kuna teda siin ei ole, siis saab üheks minutiks sõna härra Kutaš, palun, kes räägib majandus- ja rahanduskomisjoni nimel. Prin garanția oferită Băncii Europene de Investiții în temeiul acestui raport se urmărește Suur tänu, härra president! see tagatis, mille Euroopa Investeerimispank annab, peab edasi viima sotsiaalset ja majanduslikku arengut ja sel, nende vahenditega tuleks võidelda ka kliimamuutuste vastu arengumaades. väga tähtis on neid vahendeid kasutada ka demokraatia ja õigusriigi põhimõtete arendamiseks, nii et selle mandaadi laiendamine on väga tähtis ja positiivne samm ja sellesse meetmesse tuleks kaasata ka Euroopa Liidu kandidaatriigid ning need riigid, mis soovivad millalgi tulevikus Euroopa Liiduga liituda. et ülesannetega hakkama saada, on vaja rohkem rahalisi vahendeid ja rohkem personali. eriti tuleks toetada neid projekte, mis on Euroopa Liidu jaoks esmatähtsusega, nagu näiteks Nabucco äh, gaasitoru väga tähtis on ka projekt ja projektide järelevalve. investeerimispank peaks kontrollima projekte kuni nende lõpetamiseni. suur tänu ja härra Deutsch ei ole ikka veel siia kotta jõudnud, sellepärast läheme nüüd fraktsioon, vabandust, fraktsioonide nimel sõna võtvate kõnelejate juurde, kõigepealt härra Collino, palun kaks minutit, Rahvapartei nimel, palun. suur tänu, president, ma tahaksin tänada meie raportööri Kalfinit tehtud tööst täna me räägime sellest, et uuendada ühenduse tagades, et katta Euroopa Investeerimispanga võimalikke laenukahjumeid äh, välisprojektile antavate laenude puhul see menetlus on äärmiselt oluline, arvestades äh, käesoleva hetke majanduslikku olukorda, äh, me räägime äh, sellest ka, kuidas me mõtleme majanduse peale, kuidas toimub turg. Euroopa Liidu investeerimispangal on oluline roll ühenduses, ka ühendus nii majanduslikult kui poliitilises mõttes peab tegutsema ka väljaspool kahekümne seitsme liikmesriigi piire muudatused komisjoni esialgses tekstis on sellised, mida mina toetan. Äh, äh, olen vestelnud kolleegidega, kuulnud konstruktiivseid seisukohti ja oleme arutanud ka eelarvekomisjonis neid aspekte, valmistudes tänaseks aruteluks. Äh, neid küsimusi toetasid ka VKE-d ja kohalik tasand, rääkides sünergia suurendamise vajadusest ja arengu koostöö tugevdamisest selleks, et vältida kattuvust ja vahendite raiskamist. Euroopa Investeerimispank jääb endiselt investeerimispangaks, laenuandjaks pangaks ja ei piirdu oma tegevuses ainult grantide andmisega, vaid annab ka tegelikke laenusid ja tema tegevuse geograafiline ulatus on juba jõudnud Liibüa ja Iraagina, kuid Valgevene on hõlmamata sest nimetatud riigid ei täida Euroopa inimõiguste harta nõudeid ja see on üks nõudeid laenu saamiseks. Euroopa Parlamendi poolt läbi viidud töö loodetavasti äh, saavutab ka nõukogu ja komisjoni poolehoiu ja äh, selles kontekstis tahan rõhutada ka raportööri suulist muudatusettepanekut, mis suurendaks ülem, piirkondlikku ülemmäära Vahemere piirkonna jaoks ja aitaks stabiliseerida seda maailmaosa, mis äh, on paaris viimase nädala jooksul seoses suurte rändevoogudega sattunud suurtesse raskutesse. suur tänu, härra Kolline äh,. Äh, William Dartmaa tahab sinise kaardi menetluse korras esitada täiendava küsimuse äh,. seega krahv Dartmaa soovib esitada küsimust, kas te olete valmis vastama, sellisel juhul palun. jah, president kas äh, kõneleja äkki oleks valmis arutama, palju see kõik äh, maksumaksjale maksma läheb? kas äh, olete nõus vastama? kogu tegevust te mõtlesite või? no loeme küsimuse vastatuks siis kodukorra Äh, raames ja järgmisena härra Farm sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, president, kolleegid, sooviksin alustada tänusõnadega raportööri nimel, kes on väga hea töö ähm, ära teinud. ta on teinud koostööd EIB-ga ja ka variraportööridega ja minu meelest raport on väga hea. finantskriis on demonstreerinud, kuivõrd oluline on, ähm, et et äh, avaliku sektori institutsioonid oleksid stabiilsed ja et need saaksid anda krediiti olukorras, kus ähm, erasektor on ebakindel. me ei räägi siin mingisugustest uutest instrumentidest, areng ju juba on ähm,, me oleme tegutsenud ka varem väljaspool Euroopa Liitu, ma sooviksin keskenduda kolmele küsimusele. kõigepealt suurem koostöö koostöö EIB tegevuse ja Euroopa Liidu arengupoliitika vahel. teiseks, ülemmäära tõstmine kliimaprojektidele ja kolmandaks on meil vaja suuremat panustamist liikmesriikidel. põhiline osa EIB tegevusest on Euroopa Liidus aga kui me vaatame laenusaajaid riike, siis enamik neist on arengumaad. ja sellepärast ma arvan, et me peame kindlasti hin-, projektide hindamistasandit tõstma, kindlasti peaks EIB-ga kõigepealt enne investeeringu andmist hindama, kas investeering on vastavuses Euroopa Liidu eesmärkidega. läbipaistvust peab suurendama EIB tegevuses äh, välisrindel, praegu on väga äh, Eh, pikad keerulised finantstehingute ahelad, mis muudavad järelevalve keeruliseks. ja veel on vaja suurendada teadlikkust EIB rollist eh, maksuparadiiside suunal. hea rahaline, rahanduslik süsteem on tähtis eeltingimus toimivaks majanduseks ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me saaksime toetada nii suulist muudatusettepanekut, ma loodan, et kõik seda toetavad, eh, see võimaldab meil näiteks Egiptuse ja Tuneesia sarnastele riikidele rohkem toetust anda, see on samm õiges suunas ja ma loodan, et nõukogu toetab seda ka. aitäh, Jüran. ja nüüd ALDE nimel saab sõna härra Häglund kaheks pooleks minutiks. aitäh, president. ka mina sooviksin kõigepealt öelda raportöörile suur-suur aitäh eh, väga hea ja professionaalse töö eest. me oleme fraktsioonide vahel koostööd teinud ja tulemus on väga hea. oleme kuulnud, kuidas siin kojas kolleegid on väljendanud muret selle üle, et riski alla satub EIB minevikus tehtud hea töö. minu arvates ähm, selline mõtteviis ei ole põhjendatud, me tegutseme antud mandaadi alusel või volituse alusel. Ehm, siin on välja käidud väga häid ideid, tähtis on minu arvates meeles pidada, et me peame e, pidama läbirääkimisi ehm, järgmise eelarve raamistiku e, jaoks antava volituse osas ning ehm, sellega seoses tekibki küsimus, et millised on panga äh, Äh, volitused järgmiseks eelarveperioodiks, seda on väga oluline meeles pidada. selles kontekstis sooviksin ma mainida ka kahte asja. esiteks see, mida mainis kolleeg Färm, võib-olla ähm, oleks võimalik kokku leppida, et pank saaks kasutada rohkem vahendeid Põhja-Aafrikas, see on väga tervitatav. see minu meelest õigustab just nimelt, või sellised asjad just nimelt õigustavad EIB välismandaati ja veel sooviksin ähm, äh, rääkida sellest, mida kolleeg Lambsdorff ilmselt peatselt saab mainima. me ei soovi, et EIB laenaks vahendeid Valgevenele, sellepärast et ähm, see vastab meie põhimõtetele. lõppude lõpuks EIB on ääretult oluline vahend ja peab öö, äh, sellepärast Ähm, nendest põhimõtetest kinni pidama. minu arvates fraktsioonidevaheline koostöö on olnud äärmiselt hea, raportöör on teinud imeliselt hea töö, on leidnud äh, lahendusi ja ma arvan, et äh, tunni pärast toimuv hääletus saab olema edukas ja see on väga hea alus läbirääkimisteks nõukoguga ja ma loodan, et nõukogu saab nägema meie tehtud tööd positiivses valguses. suur tänu ja nüüd roheliste nimel proua Trüppel, palun kaks pool minutit. härra president, lugupeetud kolleegid, ka mina tahaksin kõigepealt härra Kalfinit tänada tema väga ambitsioonika raporti eest ja teile meenutada, et äh, kohus nõudis ju äh, et välist mandaati arutatakse kaasotsustusmenetlusega. me ehk et sooviti parlamendile rohkem kaasotsustusõigust ja meie parlamendisaadikud oleme otse loomulikult selle poolt. Euroopa Liit on endale pannud Euro Lissaboni lepinguga väga palju auahneid eesmärke, võitlus vaesuse vastu, loodusvarade säilitamine, demokraatia, õigusriigi põhimõtted, inimõiguste kaitse. ja sellepärast on nii tähtis, et Euroopa Investeerimispank töötab nende eesmärkide saavutamise nimel, mitte nende vastu. ja seepärast on väga tähtis, et koos Euroopa Investeerimispanga abiga neid eesmärke täidetakse tähtsad on äh, taristu küsimused, parem veega varustatus, paremad kanalisatsioonisüsteemid, meil on vaja rohkem vahendeid äh, tervisesüsteemidesse, haridusse, sellepärast et niimoodi on võimalik kolmandates riikides võidelda vaesuse vastu. roheliste jaoks on väga tähtis ka see kliimakaitse mandaat, meil on vaja kaks miljonit investeerida sinna ja kui me soovime oma kliimakaitse eesmärkidest kinni pidada, siis tuleb meil teha koostööd investeerimispangaga. mul on väga hea meel härra Kalfini ettepaneku üle, mille ta just tegi, mis puudutas majanduslikku ülesehitust ja demokraatlikke muutusi Vahemere maades, eriti Egiptuses ja Tuneesias, et ka seal Euroopa Investeerimispank peab andma oma panuse ja sellepärast on ka need muudatusettepanekud, mille üle me kohe hääletame, väga head. mind huvitab ja meid kõiki huvitab väga ka Euroopa Investeerimispanga läbipaistvus. Euroopa Komisjon peab nüüd igal aastal esitama aruande, kuid sellest üksi meil ei piisa, selleks et äh, tagada läbipaistvus. seepärast juba enne selle aruande avaldamist tuleb kõik vabaühendused ja muud osapooled otsustesse kaasata ja me oleme veendunud, et läbipaistvus aitab ka tegelikult investeerimispanka tema töös ja seepärast äh, loodan ma, et kõik need head ettepanekud, mis siin kojas on tehtud, ka ellu viiakse, et äh, nõukogu neid ei alahinda ja aitab niimoodi toetada Euroopa Investeerimispanga poliitilist positsiooni. ja ma loodan, et oleme pannud alguse protsessile, millega oleks võimalik äh, aidata Euroopa kodanikke üheskoos poliitikaid kujundada. suur tänu, kolleeg Trüüpel ja nüüd üks minut, proua Svinberg, palun seda siis äh, täna, kui me tagatame selliseid laenusid nii Euroopa Liidus kui väljaspool, me ei tohi unustada, et nendel on ka finantstagajärjed see tundub, et siin on võimalus äh, kasutada Euroopa Liidu rahasid, me seega me ei tohi, peame aga ähm, jälgima seda, et ka riskijuhtimise meetmed on paigas nende äh, riskide vastavalt ja tagajärgedega vastavalt. parlamendiliikmetena me oleme teadlikud, millised kohustused me paneme Euroopa Liidu eelarvele ja ka liikmesriikide eelarvega sellega seoses. Äh, kontroll läbipaistvuse juurde on eluliselt tähtis, kui me räägime finantsvõimatusest, nagu finantskriis näitas, osas äh, ei ole pangad alati teadlikud oma vastutuse ulatusest. me peame andma signaali ka finantsasutustele, et äh, me teame täpselt, mida Euroopa Liit tagada ja millist demokraatlikku kontrolli me nõuame me peame tagama ka selle, et Euroopa Investeerimispanga ja komisjoni vastutavad isikud, kes eh, vastutavad nende finantstehingute eest, teevad äh, äh, vastavaid otsuseid, omavad ka vajalikke oskusteavet ja kogemusi, sest tegemist on maksumaksjate rahaga ja me peame väga mõistlikult seda kasutama. suur tänu, proua Svenborn ja nüüd saab sõna härra Portas, palun. Eu creio que o que estamos hoje aqui a discutir Eh, simultan-. suur tänu, president, ma arvan, et täna me arutame EIB volituste pikendamist, mis on seotud tagatise süsteemiga. selline volituste laiendamine ja selgitamine äh, liigub õiges suunas, tänu sellele pank suudab paremini täita seatud eesmärke äh, arengukoostöö valdkonnas. loomulikult nii pank kui Euroopa Liit, äh, kui nad tahavad olla ka reitinguagentuuride äh, subjektiks, tekib tagatise küsimus see tähendab seda, et me peame väga hoolikalt mõtlema investeeringud läbi, kui me investeerime tervishoidu, haridusse, vaesusvastase võitlusesse, aastatuhande eesmärkide projektidesse, sest need ei ole tulu toovad valdkonnad. kuid me peame endale aru andma, et me peame arutama oma suhteid nende reitinguagentuuridega. ja samuti me peame mõtlema sellele, miks me oleme nii ettevaatlikud, äh, kui me räägime vaesusevastase võitluse projektidele antavatest tagatistest ja hoolimatud äh, ja ei pannud tähele neid finantskuritegusid, mida pandi toime viimaste aastate jooksul. Need on küsimused, mida me peaksime endale esitama, president ja mul on ka mõningad reservatsioonid sellega seoses ja need on väga selged. esiteks, Euroopa Liidul on oma välispoliitika, kuid praktiliselt see välispoliitika toetub topeltstandarditele. inimõiguste seisukohalt ei ole mingit põhjust, et, et EIB finantseeriks projekte Liibüas, aga mitte Valgevenes milliseid kriteeriume me kohaldame. me peame endale ausalt silma vaatama ja selgelt ütlema, sest meil on ka teine aspekt, see on Euroopa välisteenistus, millel on väga laiad volitused, äh, juhid operatsioone, mis on sõjalise iseloomuga ja kui me need kaks aspekti omavahel ühendame, siis tekib küsimus Äh, kuidas suudab Euroopa Investeerimispank tegelikult neid volitusi täita, mis talle algselt anti? ja järgmisena saab sõna proua Andreasen. president, Euroopa Investeerimispank kasab, kasutab maksumaksja rahasid liikmesriikidest ja äh, seda äh, siis antakse kas Euroopa Liidu siseselt või äh, väljaspoole Euroopa Liitu, kui äh, võrrelda teiste institutsioonidega, kes Äh, on samasuguse funktsiooniga, siis EIB tegevus ei ole läbipaistev ning äh, paraku tegevusaruanded on ikka veel ähm, täielikult äh, kajastamata. näiteks kas või pangarahad, mis antakse SME-dele e või VKE-dele, ega üldsus ei tea, kuhu see raha tegelikult läheb. vahendajapanku kasutatakse. EIB äh, räägib siin laenudest, mida tagab Euroopa Liit, laenudest, mille rahad tulevad maksumaksjad, mina kutsun teid seetõttu üles hääletama selle raporti vastu. aitäh, kolleeg Andreasen ja viimasena kolleeg Hartung, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmed. president, Euroopa Investeerimispank toetab Euroopa Liidu välispoliitikat, eriti arengupoliitikat, nii on see raportis siin öeldud, aga meie küll ei tahaks näha panka, millel on poliitiline mandaat. EIB toi-, tegutseb väljaspool Euroopa Liitu, aga samas eh, eelarvet tagajaks on Euroopa Liit Palestiina, eh, Liibüa, Venezuela, Turkmenistan ja Malediivid on mõned nendest imelistest riikidest, kes saavad EIB rahasid. ma ei saa öelda, et need oleksid demokraatia briljantsed näht-, näited. komisjon soovib ülemmäärasid tõsta, loomulikult investeeritakse kliimamuudatuste vastasesse võitlusesse nendes riikides, kujutage ette, Gaza sekt-, diktor Kuuba, no siin on ainest uueks äh, Mr Bean'i filmiks. meie igal juhul küll võitleme selle raporti vastu. aitäh, kolleeg Hartong. härra Berman on tõstnud sinise kaardi, kas te olete valmis tema küsimusele vastama? palun. president, aitäh Earl of Dartmouth ei öö, äh, saa vist aru, mis vahe on laenudel ja grantidel. ja härra Hartong ei saa siin aru, et öö, ähm, Euroopa ei ole saarekene maailmas, kui me tahame oma mandril rahu, siis tuleb investeerida ka väljaspoole Euroopa Liidu. Äh, äkki õnnestub kellelgi seda selgitada? härra Hartong, kas te soovite vastata? president, ma arvan, et me kindlasti teame, et poliitika tähendab poliitilisi valikuid ja meie eelistame, et maksumaksja raha läheks palju mõistlikumateks investeeringuteks, mitte Euroopa Liidu välispoliitikaks. suur tänu, härra Hartung, selle vastuse eest ja nüüd saavad sõna iseenda nimel kõnelejad, registreeritud kõnelejad, kõigepealt proua Barbara Matera, palun kaks minutit jah, suur tänu, härra president. mina tahaksin õnnitleda raportööri tehtud töö puhul selle välismandaadi laiendamise puhul. Euroopa Liidu ja Euroopa Investeerimispanga roll on väga tähtis, eriti mõeldes sellele sõnumile, mida Euroopa Liit tahab anda Vahemere lõunakaldal olevatele riikidele. demokraatlike institutsioonide ülesehitamine nõuab väga suuri jõupingutusi kõikide nende riikide rahvastelt ja Euroopa Liit Euroopa Investeerimispanga abil annab nendele riikidele väga palju toetust selleks, et üles ehitada taristuid. raport näeb ette üle kahe miljardise vahendite suurenemise ja tänu sellele on võimalik äh, rahastada tähtsaid projekte, mille puhul riskid oleksid siiski nii suured, et tavaliselt neid ei rahastatakse. ja neid vahendeid antakse nii Vahemere lõunakaldal olevatele riikidele kui ka kohe liituvatele riikidele. proua Matera ütleb, härra president, palun rääkige natukene aeglasemalt, sellepärast et tõlgid ei jõua teiega sammu pidada jah, mul on väga kahju, ütleb proua Mateera, ma katsun rääkida aeglasemalt. selleks, et neid eesmärke saavutada, on väga tähtis koordineerimistöö Euroopa Komisjoni, välisteenistuse ja Euroopa Investeerimispanga vahel. minu arvates on väga tähtis, et meil oleks üldine halduslik struktuur kõikide nende invest-, institutsioonide vahel Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank peaksid looma ühise platvormi selleks, et parlamendi ja nõukoguga üheskoos arutada seda, kuidas Euroopa Liidu välispoliitilisi väljakutseid lahendada. ja meil on vaja just innovatiivseid meetmeid ja ma väga vabandan, et enne nii kiiresti rääkisin, ütleb proua Mateera. nii, suur tänu ja proua Hertsog, poolteist minutit. kolleegid, kas Euroopa Beruhäsashi Pank felmentvényének. president, volinik, kolleegid, EIP nagu härra Oodigi, kes koostas raporti EIB eelarve täitmise üle, rõhutas, et on oluline käsitleda seda tagatise küsimus. EIB etendab olulist rolli nii Euroopa Liidu siseselt kui väljaspool laenutegevuses ja selle roll suureneb ka edaspidi, kuid praegused sätted arvestades äh, Äh, ei teosta ükski Euroopa Liidu institutsioonides kontrolli EIB tegevuse üle ja seda me sooviksime muuta, sest see on takistuseks edasisele kasvule. Äh, laenu andmine väljaspool Euroopa Liitu peaks äh, saama suurema tähelepanu osaliseks mitte ainult mainitud äh, faktide tõttu, vaid seetõttu, et meil ei ole võimalik teostada äh, sama tugevat kontrolli äh, selle tegevuse üle nagu Euroopa Liidu sisesel ja seetõttu on vaja välisprojekte paremini ette valmistada. kuid need välisprojektid on meie jaoks strateegilise tähtsusega, äh, sest need viiakse teinekord ellu ka poliitiliselt ebastabiilsetes piirkondades. tööstuskomisjoni liikmena tahaksin juhtida tähelepanu energeetikaprojektide tähtsusele. rohkem kui viiskümmend protsenti laenudest on suunatud idapartnerluse riikidele. ja see piirkond on Euroopa Liidu jaoks kriitilise tähtsusega ja hooviga, sest suur osa gaasi impordist Kesk-Ida-Euroopasse ja Balti riikidesse, on meie idanaabritelt ja seetõttu on oluline, et EIP keskendub ka nende projektide rahastamisele, mis on seotud energiavarustuskindluse aspektiga. ma nõustun raportööriga ja ma õnnitlen teda. me peame tõesti suurendama koostööd EIP ja EBRD vahel ja ka Maailmapanga vahel Äh, sünergia on alati väärtuslik. suur tänu. Te kasutasite kogu oma aja ära ja nüüd härra Lambsdorff, palun. jah, suur tänu, härra president. Lissaboni lepinguga pannakse paika Euroopa Liidu välispoliitika ja arengupoliitika eesmärgid ja väljakutsed. mõned neist on siin ka juba välja toodud, nagu järjepidevus, ühtne tegutsemine, erinevate meetmete kasutamine koostöös äh, välisteenistuse investeerimispanga ja komisjoniga ja peale selle on ette nähtud ka suurem parlamentaarne kontroll, rohkem läbipaistvust, ühine küsimuste arutamine. välispoliitika aruteludes oleks väga tähtis, kui me mõtleksime sellele, kui me soovime rohkem läbipaistvust, tuleks kaasata ka kõik vastutavad valdkonnakomisjonid, otse loomulikult Välisasjade Komisjon ja Arengukomisjon selle läbipaistvuse tulemuseks on see, et parlament otsustas, et Valgevene kustutatakse nende riikide nimekirjast, kus investeerimispank saaks investeerida ilma, et enne oleks vaja parlamendis arutelu pidada. kui inimõigustest kinni ei peeta, opositsioonipoliitikuid äh, lahti, äh, vangistusest ei vabastata, inimestele ei lasta kinnisvara soetada, kui kaubandussuhted on äh, kahtlased, siis tõesti sellise riigiga ei, peaksime me olema ettevaatlikud ja investeerimise puhul peaks parlament enne neid küsimusi arutama. mul on väga hea meel, et parlamendil on see õigus tehtud ja loodan, et nõukogu nõustab selle ettepanekuga. eile rääkisime me Egiptusest ja rääkisime nendest meetmetest, mida me saaksime teha. Käti Ashton nõudis, et me peaksime Euroopa investeerimise ülemäärade summa investeerimispanga ülemmäära määrad tõstma, jah, me peame Tuneesiat äh, aitama nagu kõiki Põhja-Aafrika riike. see on väga õige samm, Euroopa Parlament peaks kiiremini reageerima ja nüüd on ka nõukogul viimane aeg hakata tegutsema. ma loodan, et just välispoliitiliste meetmetega, eriti kui nad on suunatud turumajandusele, nagu Euroopa Investeerimispanga laenud, on meil võimalik Põhja-Aafrikas majandust toetada, riike üles ehitada. kui seal on rohkem demokraatlikke riike, siis on meil ka vähem põgenikke Euroopa Liidus ja need, kes siin paremäärmuslasi esindavad ja nendele tahan öelda, et teie lähete oma avaldustega liiga kaugele. suur tänu ja nüüd poolteist minutit, proua Haudala, palun! lugupeetud president, Euroopa Investeeringupangal on väga head eesmärgid, vaesuse vähendamine näiteks ja see, et panga tegevus peab olema vastavuses Euroopa Liidu välispoliitikaga. selleks, et see tõestust leiaks, on äärmiselt oluline, et panga tegevus oleks avatud. ja siin on rohelistel kaks muudatusettepanekut, kuus ja seitse, kus rõhutatakse seda, et kõik hindamisdokumendid peavad olema avalikud ja ka kõik dokumendid, mis puudutavad er, erinevaid dokumente, ka need peavad olema avalikkusele lä-, äh, ligipääsetavad. muuseas, pärast Lissaboni lepet EIB-d ja nii nagu teisigi institutsioone äh, puudutab dokument, mis ütleb, et kõik dokumendid peavad olema avalikkusele läbipääs-, juurdepääsetavad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 on üks Euroopa Liidu institutsioonidest. sellepärast, et tegelikult maksumaksjate raha on see, mida investeerimispank kasutab. seepärast peab investeerimispank olema täielikult läbipaistev pank. tegemist peaks olema pangaga, mis igal ajal saab tõestada, milliseid tehinguid on tehtud ja esitama ka üksikasju. seepärast tahaksin toonitada, et kuna esindan riiki, millel on piir Valgevenega, olen mina selle poolt, et me külmutame laenude andmise võimaluse äh, Lukašenka režiimile ja toetuse andmise Lukašenka režiimile. ma arvan, et me peaksime näitama, et invest-, inimõigused Ida-Euroopas on meie jaoks sama tähtsad kui Aasias või Aafrikas ja olen nõus kõikide kolleegidega, kes ütlesid, et me ei tohi kasutada topeltstandardeid, nagu näiteks Liibüa puhul. suur tänu, härra Tšernetški ja nüüd härra Morganti, üks minut, palun. härra president, lugupeetud daamid ja härrad, selle raportiga soovitakse äh, Euroopa Liidu tagatist anda laenudele, mis lähevad väljaspoole Euroopa Liitu. Euroopa Investeerimispanga laenud on antud riikidesse, kus viimastel nädalal on toimunud suured muudatused, kus juhid on kukutatud ja nüüd Euroopa Liidu tagatist tuleks laiendada ka nendele riikidele, kus on probleeme demokraatiaga mulle tundub, et me liigume vähemalt selles suunas ja ma nüüd küsin endalt, kas äkki oleks mõistlikum, kui investeerimispank investeeriks rohkem Euroopasse selleks, et äh, toetada väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, nii nagu volinik Tajani ka seda nõudis äh, esmaspäeval siinsamas saalis. mul tuleb äh, tunnistada, et ka Türgi peaks saama abi, sest ta on kandidaatriik, aga Liiga Nord äh, ei oleks Itaalias mitte kohe mitte mingil juhul sellega nõus. suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd härra Stojanov, üks minut, palun. suur tänu, härra president siin on näha, et see raport, et seda raportit tuli väga pikalt arutada, enne kui maksumaksjate raha oli võimalik investeerida erinevatesse riikidesse, nagu Türki näiteks. kui Bulgaaria kodanike huvidega arvestataks, siis oleks äh, see investeerimine võib-olla isegi kasulik nendesse riikidesse. olen nõus sellega, mida ütles härra Tahmo, tegemist on Inglise lordiga, kes saab vastutusest aru kui sotsiaaldemokraat, nagu näiteks härra Kalfin. meie oleme siin selleks, et meie kodanike probleeme lahendada ja kui meil on oma kodanike probleemid lahendatud, siis võime me pöörduda ka kogu maailma poole ja Türgile raha anda suur tänu ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna, vabandust, teil on siiski sinise kaardi küsimus, härra Kalfin soovib esitada küsimuse härra Stojanovile. aga te saate nagunii võimaluse lõpparuteluks, ütleb härra president, nii et saate rääkida siis. sest me oleme ajast natukene maas. nüüd poolteist minutist, poolteist minutit härra Stavrakakis, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid ka mina tahaksin härra Kalfinit õnnitleda selle suurepärase raporti puhul. ei ole mitte mingit kahtlust, härra president, kallid kolleegid, et praegune majanduskriis näitas meile, kui tähtis on Euroopa Investeerimispanga töö Euroopa Liidu jaoks. selle panga roll on väga tähtis, see on ka kõigile teada, see pank on väga tähtis ka väljaspool Euroopa Liitu ja väga tähtis on välismeetme kaudu neid riike toetada. meie raportis on erinevad ettepanekud, millega suurendada läbipaistvust vahendite kasutamisel ja kuidas ühtlustada investeerimispanga meetmeid Euroopa välispoliitika meetmetega. tegemist on väga tähtsate ettepanekutega millega ma olen nõus ja toetan neid ettepanekuid, sellepärast et Euroopa Investeerimispanga tööd on võimalik niimoodi muuta tõhusamaks, aga samal ajal näitab Euroopa Investeerimispanga tööga, kui tähtsaks on meie jaoks arengud mujal maailmas. suur tänu ja nüüd härra Möller, palun. tänan, president Euroopa Investeerimispanga roll muutub üha tähtsamaks ja meie jaoks on kõige olulisem see, et selle panga kolm A reiting ei satu ohtu uue volituse läbi, mis me talle anname. kuulates arutelusid finantsperspektiivi üle, tundub, et liikmesriikide poolt äh, antavad vahendid ei saa olema suuremad kui praegu olemasolevad vahendid. kui me räägime EIB-st, siis me peame mõtlema sellele, kuidas kasutada finantsvahendeid Euroopa Liidu poliitika eesmärkide saavutamiseks, nii nagu möödanikus. samuti on oluline, et mõelda sellele, millist lisandväärtust loob see tagatis, mille me anname EIB-le ja seetõttu oleks kasulik, et pank nii kiiresti kui võimalik koostaks aruande, millest ta tooks välja, millised on kõige edukamad tagatised, äh, mis on kaasa toonud no, kordisteguri või lisandväärtusi, et see annaks meile võimalusi targemalt valida äh, rahasid, äh, mida me anname lisatagatisena EIP-le. tänan, härra Mulder me unustasime kella käivitada, kuid tänan, et te pidasite kõneajast niigi kinni ja meie viimane sõnavõtja selles arutelu plokis on härra Poreba. president, me suhtume optimismiga asjaolus, et viimasel aastal on välispoliitikat tugevdatud ja meil on nüüd kasutades uusi vahendeid nagu ühinemise eel rahastamisabi ja naabrus- ja partnerlusrahastamisvahendid. Euroopa Investeerimispank peaks pöörama suuremat tähelepanu ka transpordi, infrastruktuuri ja energeetikaprojektidele, sellistele nagu Nabucco torujuhe ja teised torujuhtmed, mis on strateegilise tähtsusega. idapartnerlus tähendab seda, et me nõuame demokraatia ja inimõiguste täitmist ka Valgevenes. kui Valgevene valitsus ei mõista, et inimõiguste täitmine on oluline, et see on valitsuse üks tähtsamaid ülesandeid, siis ei tohiks anda Valgevenele EIB poolset rahastamist. suur tänu, sellega on arutelu see plokk lõppenud ja nüüd järgneb vaba mikrofoni voor ja esimesena saab sõna kuus inimest on palunud sõna ja esimesena saab sõna härra Sean Kelly. aitäh, president. mul ei ole vähimatki äh, öelda selle vastu, et Euroopa äh, investeerib projektidesse väljaspool Euroopat, mis on seotud kliima äh, Äh, muudatustega võitlemisega, aga minu jaoks on raske eh, aduda, et me räägime täna Euroopa Liidu poolsetest tagatistest ähm, väljaspool äh, Euroopa Liitu, aga samas on meil äh, küsimus Iirimaale antavas äh, abis, minu meelest kogu see asi ei ole äh, Äh, õiglane ja legaalne. kuidas meilt küsitakse äh, viis koma kaheksa protsenti intressi äh, siis Iirimaalt, aga väljaspool Euroopa Liitu antavatelt laenudelt võetakse kolm millegagi protsenti la-, laenuintressi. nii et siin kindlasti on vaja asja arutada. härra Paška aitäh, president, lugupeetud komi-, eh, lugupeetud volinik. Euroopa Investeerimispanka töö on tõestuseks selle kohta, et praegused Euroopa Liidu ja Euroopa Investeerimispanga partnerlussuhted on olnud viljakad Euroopa Liit on oma eesmärke täitnud Euroopa Investeerimispanga kaudu meil on, mul on väga hea meel, et tagatisid tõsteti, sellepärast et niimoodi on võimalik vähendada riske erinevates programmides, mis on suunatud väljapoole Euroopa Liitu. väga tähtis on, et kinni peetakse rangetest eelarvedis-, rangest eelarvedistsipliinist meil tuleb Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke toetada selleks, et me saaksime olla oma töös edukad. seepärast on väga tähtis, et meil oleks läbipaistev järelevalvemehhanism ja läbipaistev mehhanism, samamoodi tuleks ka meetmeid kasutada läbipaistvalt. kahjuks on teie aeg otsas, ütleb härra president ja nüüd proua Januševska. Eh, aitäh, president! minu arvates panga tegevus väljaspool Euroopa Liitu Liitu peaks toimuma vastavalt nendele väärtustele, mida Euroopa Liit aktsepteerib ning vastavalt reeglitele, mis on kehtestatud naabruspoliitika jaoks. praegu ei tohiks Valgevenet äh, lubada saada abikõlbulikuks EIB laenudele. kui Valgevene soovib saada EIB-lt laenu, peab neil olema õigusriik, peavad nad kinni pidama inimõigustest ja nii edasi. ja Euroopa Liidus peaks olema väga järjepidev ähm, lähenemine ning oleks vaja nii poliitilisi kui äh, muid sanktsioone. aitäh ja härra Odi! aitäh, president! EIB on valitsustevaheline institutsioon Euroopa Liidus, mis annab tagatisi ja Euroopa Liit omakorda annab tagatisi EIB laenudele äh, ja EIB-l on äh, kolm A ähm, reiting. tähtis on, et äh, me saaksime suunata laenupoliitikat. kakskümmend üheksa miljardit sada miljonit. no ühesõnaga, neid arve on väga mitmesuguseid. E, kui me vaatame stabilisatsioonifondi, e, siis kuuskümmend miljardit eurot pluss kolmkümmend miljardit, see on põhimõtteliselt e, kogu Euroopa Liidu eelarve nendele tagatistele antud. Ehm, aitäh ja härra Kozlovski! aitäh, president! mina sooviksin avaldada tunnustust raportöörile väga hea töö eest. minu arvates äh, see raport äh, peegeldab väga hästi parlamendi seisukohta. Äh, see volituse pikendamine on äärmiselt oluline ning ma loodan, et läbirääkimised nõukogus saavad olema edukad. toetan initsiatiivi Vahemere piirkonna jaoks, arvestades sealseid hiljutisi sündmusi ja arvestades ka Liibüat, ma arvan, et me peaksime toetama demokraatlikke arenguid. teisalt aga arvan ma, et otsus loobuda tagatistest ja laenudest Valgevenele on igati hea. viimased presidendivalitsused on näidanud, et selles riigis demokraatiat ja inimõigusi ei eksisteeri. ja viimasena saab sõna proua Kressle. härra president, kallid kolleegid, me oleme praegu Euroopa Liidu rakendussätete uue rakendamisvooru eel ja tahaksin teid natukene hoiatada, sellepärast et meil on kakskümmend miljardit tagatisi Euroopa Liidu eelarves ette nähtud ja kui tuleks tõesti need tagatised välja maksta, siis oleks meie ees suured probleemid. seepärast tahaksin teid üles kutsuda, et me väga täpselt vaataksime, milleks investeerimispanga raha kasutatakse. kolmandates riikides ei ole isegi mitte viitesadat kaastöötajat meil, komisjonis on kokku kolm tuhat seitsesada inimest, nii et Euroopa Komisjon oleks tegelikult palju parem institutsioon kontrollimaks investeerimispanga rahasid. praegusel praegusel hetkel on praegu väga palju ebaselgust just investeerimispanga töö motiivides ja sellepärast ma paluksin, et te siin ei teeks endale illusioone ja kui, kui te arvate, et äh, teised võivad erastada ja kasumit toota ja meie peame maksma kinni kõik kulud, seepärast mõelge selle peale, sest meil tuleb anda vastust, kanda vastutust meie valijate ees. kõnelejad katkestatakse ja järgmisena saab sõna härra Kallas selleks, et volinikuna vastata sellele, mida siin arutelus öeldi. Like the... tänan, mõned lühidad kommentaarid. ma tahaksin kõigepealt rõhutada seda, et me peame ajakavast kinni pidama, kolmepoolsed läbirääkimised institutsioonide vahel algavad ilmselt täna vastu võetud raporti alusel ja meie ühine eesmärk on langetada otsus enne suve perioodi, et vältida ohtu, et oktoobris kaks tuhat üksteist meil pole otsust, mis katkestaks EIB tegevuse pärast seda tähtaega. seetõttu ma rõhutan seda kui olulist aspekti. Äh, ma tahan öelda teile, et EIB on aktiivselt tegutsenud paljudes riikides mis on muutunud meie jaoks väga oluliseks. Egiptuse portfell on üks suuremaid EIB-s ja juba oma tegevuse algusest peale on pank äh, osutanud rahalist abi rohkem kui nelja koma kolme miljardi euro suuruses, põhiliselt erasektori projektidele. ma samuti tahaksin täpsustada mõningaid aspekte äh, teemal pank ja eelarve, need on kaks eri asja. pank tegutseb aktsionäride rahaga haldab seda ja aktsionärideks on liikmesriigid, kes on kapitali sissemakseid teinud. pank vastutab ja peab olema vastutav selle eest, et kogu välja laenatud raha ka tagasi tuleb. seega laenud makstakse tagasi Äh, pankade tegevuskultuuri hinnatakse reitingute andmisega ja täna juba kaks korda mainitud, et EIB on saanud kõrgema reitingu ja mitte mingi samm ei tohiks äh, kahjustada seda reitingut, et panga professionaalne juhtimine äh, peab tagama selle, et see reiting, mis on Euroopa finantssümbol, mm, säiliks. Äh, rääkides nüüd EIB IP üle teostatavast kontrollist, siis on olemas nõukogu ja komisjon kuulub sellesse nõukogusse koos liikmesriikide esindajatega. Äh, ka Olav võib uurida EIB tegevust ja loomulikult ka Kontrollikoda avaldab oma arvamuse, seega on kasutusel demokraatlikud kontrollimehhanismid ja pank peab tegutsema äh, kehtestatud raamides. samas ma tahan öelda, et, et Euroopa Liidu tagatis katab ainult poliitilisi riske ja ei ole kunagi toonud kaasa Euroopa Liidu eelarvele kahjumit alates selle panga loomisest kuuekümnest aastast. EIB on väga tugev rahandusasutus, loomulikult otsustamisel on mitmeid valikuvõimalusi, kellele vaja laenata, kuidas laenata ja täna arutusel olevad poliitilised suunised on olulised selles kontekstis ja ka teie arvamus on väga väärtuslik ja seda kindlasti arvestatakse. tänan tähelepanu eest. Eh, eh. suur aitäh, härra volinik. ja nüüd härra Kalfin, kas te soovite midagi lisada? suur aitäh, president. kolm rida ainult. kõigepealt, see pank on Euroopa institutsioon, see on lepingu osa ja institutsioonina peaks ta olema üks nendest, kes aitab ellu viia Euroopa Liidu eesmärke, olgu siis Euroopa Liidu sees või sellest väljas. siin on inimesed öelnud, et pank ei peaks tegelema väljaspool Euroopa Liitu. ma juhiksin nende tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidul on olemas välispoliitika ning panga tegevus võib sellele kaasa aidata. teiseks, see pank on finantsinstitutsioon, millel on kõrgeim äh, reiting, see on väga stabiilne institutsioon ning absoluutselt kõik muudatusettepanekud on püüdnud äh, panga stabiilsust äh, üleval hoida, aga samas see ei ole sugugi vastuolus äh, aruandluskohustusega ning kindlasti ka nende projektidega, mis on seotud kliimamuudatustega võitlemisega, see kõik suurendab lihtsalt panga läbipaistvust. see, mida volinik ütles, hindan ma väga kõrgelt. Eh, tõesti, me oleme puudutanud tundlikke küsimusi, eh, mida nõukogus ei ole seni arutatud, näiteks eh, grantide ja laenude vahe, kaidu-, kuidas arenguabi oleks tõhusam, Euroopa Liit on kõige suurem doonor, aga samas nähtavus on väga madal. ma ei taha seda küsimust puudutada, sellepärast et see on puun-, tundlik, äh, siin on küsimus lihtsalt see, selles, et kuidas äh, kõik see raha, mida maksumaksja on andnud, et see saaks tõhusamalt kasutatud, suur aitäh igal juhul tähelepanu eest ja ma loodan, et äh, hääletamine saab olema edukas ja siis saame edasi jätkata läbirääkimisi nõukoguga, aitäh! suur aitäh! sellega oleme me selle päevakorrapunkti ammendanud, hääletamine täna kell kaksteist ja nüüd võtame edasi järgmise päevakorrapunkti.